ja see käsitleb inimõiguste rikkumisi, sõjakuritegusid, inimsusevastaseid kuritegusid, sealhulgas ka genotsiidi. esimesena härra Preda, teil on neli minutit aega, palun. ja tahaksin tervitada siin ka proua Mogherinit lugupeetud juhataja, ma tahaksin esmalt väljendada oma rahulolu sellega, et lõpuks oleme jõudnud lõpusirgele selle raportiga. siin käsitletakse seda, kuidas Euroopa Liit suhtub inimõiguste rikkumistesse nagu ähm, sõjakuriteod, inimvastased kuriteod, genotsiid. rahvapartei äh, on välja tulnud selle ettepanekuga Äh, kolmel põhjusel. esiteks seetõttu, et viimane parlamendi resolutsioon äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu kohta on kuue aasta vanune ja mulle tundus, et on vajalik, et me väljendaksime taas kord oma toetust sellele kohtule. me näeme, et viimastel kuudel, hoolimata sellest, et kohus on üha olulisemaks rahvusvahelise õiguse loojaks, ei äh, seatakse ka tema otsuseid äh, küsimärgi alla Aafrika Liidu kohta otsus näiteks ning sellest, äh, see on täiesti kahetsusväärne ja samuti kasutasin võimalust selleks, et vaadata äh, kohtu äh, alused uuesti üle. Äh, me peame väljendama omapoolset toetust kohtu tegevusele, samuti toetama kolmandate riikide liikumist rahvusvahelise kriminaalkohtuga. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsiooniga võrreldes üritasime vaadata, kui kaugemale me oleme nüüd jõudnud. ma tahaksin tervitada siin Äh, meie äh, poolt tehtud äh, samme kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. oluliseks osaks sellest raportist on ka ennetus, enne kui me saame hinnata sõjakuritegevusi ja genotsiidi juhtumeid, oleks ikkagi vaja eelkõige tegeleda ennetamisega siin on suur roll välisteenistusel, kes saab välja selgitada kõik äh, kriisikolded, kus võidakse jõuda nii tõsiste kuritegevusteni. selleks, et aga tõhusalt tegutseda, peame me tegema seda koos oma rahvusvaheliste partneritega, samuti on hädavajalik, et äh, meil oleksid selged seisukohad kahepoolsetes suhetes äh, kõneluste riikidega, me peame kasutama kõiki diplomaatilisi vahendeid, vältimaks selliseid kuritegusid tulevikus. kolmas telg Äh, äh, sellised üksused nagu Daesh, äh, keda ei ole võimalik karistada. me peame, nad, me näeme, et nad on üritanud hävitada kõik vähemused. me peame tegelema selle karistatumise probleemiga, siin on kaks lahendust võimalust, kas pöördumine rahvusvahelise kriminaalkohtusse või siis Iraagi kriminaal, Iraagi, Süüria kriminaalkohtu loomine me peame hakkama tõsiselt mõtlema neile kahele võimalusele, sellepärast et äh, ainus asi, mida me peame vältima, on see, et jääme mitte midagi tehes pealt vaatama. see, et rahvusvahelisel kriminaalkohtul ei ole jurisdiktsiooni Süürias, Iraagis ning et neil ei ole alalist kohta rahvusvahelisel julgeolekunõukogus, ei tohiks meid peatada me peame praegu kohe tegutsema, sellepärast et eh, praegusel hetkel Daesh endiselt saadab eh, korda inimsusevastaseid eh, kuritegusid. mitte ükski takistus ei tohi olla ületamatu, Euroopa Liit peab mängima liidri rolli, me peame välja töötama Daeshi karistamatuse vastu meetmed, seda liikmesriikide toetusel Suurbritannia, Belgia on juba aktiivselt selles lahingus kaasa löömas. esimeseks eesmärgiks Äh, äh, peab olema see, et ühiskond saaks uue lehekülje ette pöörata, selleks on vaja, et nende mõrtsukad leiaksid karistamist. aga me ei räägi siin enam mitte ainult moraalsest võitlusest karistamiseks vastu, vaid tegemist on ka strateegilise väärtusega ka nendes riikides, kus on väga palju Daeshi terrorismi, kuid see on oluline ka meie eurooplaste jaoks, sellepärast et ka meie oleme kannatanud terrorismi all ja meie jaoks on hädavalik, et need piirkonnad muutuksid stabi-, stabiilseks. tuhanded miljonid inimesed põgenevad kodust, eh, kui eh, nende riigid stabiilseks ei muutu, eh, siis nad seda teha ei saa ja seda ei juhtu, kui Daeshi võitlejad on endiselt vabaduses. ennetus, rahvusvaheline kohtu toetamine ning kindlameele tegutsemiseks, kui tegemist on meie silmal korda saadetavate inimesevastaste kuritegudega. ma tahaksin tänada kõiki fraktsioone nende koostöö eest ma kahetsen väga, et meil ei toimu täna arvamuste vahetust, et sellega ei nõustutud. see oli lühike tutvustus. see oli ainus, mida suutsime saavutada, aga väga kena, et kõrge esindaja on siin. suur tänu teile, härra Breda. tervitaksin teid kõiki saalis äh, olen tänase istungi juhatajaks nüüdsest kuni istungi päeva lõpuni ja tahaksin tänada kõiki, kellel on äh, visadust piisavalt, et lõpuni vastu pidada. nüüd siis vaba mikrofon. pidi esialgselt olema see viie minuti pikkuline, kui pikkune, kuid sõnasoovijaid on väga palju, kokku üksteist. ja annaksin äh, võimaluse kõigile sõna saada eriti arvestades tõsiasja, et äh, meie raportöör pöördus tegelikult meie poole palvega, et võiks toimuda laiem arutelu. aga ma palun, kõik, kes te sõna saate, piirduge kõneajaga ja härra Pospišil on esimene sõnasoo-, saaja. mikrofon, palun. suur tänu härra juhataja, mul on väga hea meel, et ma saan sellel väga olulisel teemal sõna võtta, ma tahaksin härra Predale tunnustust avaldada selle raporti esitamise eest, loomulikult tuleb äh, ennetada sõjakuritegusid ja peaks olema väga selge see, et mida Euroopa liikmesriigid peavad tegema, kui tekib potentsiaalne konflikt, äh, mis maailmas äh, turvalisust ohustab. see on väga tähtis kuid selliste raportite puhul tuleks välja joonistada väga selge stsenaarium, et mida tehakse, et äh, vastu astuda nendele konfliktidele juba eos ja räägiti juba komisjoni valgest raamatust. mina toetaksin parlamendi raportit aga veel ühel põhjusel. härra Preda rääkis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudist mul on väga-väga kahju sellest, et äh, rohkem riike pole ratifitseerinud seda konventsiooni, see tõesti häirib mind. me peaksime andma endast kõik äh, selleks, et äh, meie partnerid võtaksid tõsiselt rahvusvahelist kriminaalkohust. suur tänu, suur tänu teile, härra Pospišil, järgmisena saab sõna proua Julia Ward. suur tänu, härra juhataja ma tahaksin tänada neid kolleege, kes selle raporti kallal töötasid. Euroopa Liit peab võtma väga jõulise seisukoha selles küsimuses, eriti ajal, mil inimõigused äh, halvenevad ja konfliktide hulk maailmas kasvab. meil on väga palju põletavaid teemasid siin raportis välja toodud. mina tooksin välja naiste ja tütarlaste rolli konfliktisituatsioonides. naised peavad äh, maks-, mängima liidri rolli konf-, lepituses äh, ja konfliktiennetuses ja kindlasti ei tohi ohvrite ja üleelanute äh, olulist, olulisust unustada, nende tõendid on väga tähtsad. mina olen töötanud seksuaalkuritegude ohvritega Lääne-Balkani piirkonnas, naistega eriti Kosovos naised, kes on kannatanud konfliktiperioodil kuritarvitamist ja ootavad veel aastaid hiljemgi, et nende kannatusi tunnustataks ja et nende kannatused hüvitataks. Kosovo juhid peavad lõpuks ometi oma kohustustest kinni pidama ja lubadusest ja abi andma nendele inimestele. väga paljud naised on elanud üle sõjakuri, kuriteod, nende hääl peab olema kuulda äh, tõeliseks rahuks ja õigluseks. suur tänu, proua Ward ma paluksin kolleegidel, et pidage kinni kõneajast, härra Marias saab järgmisena sõna. suur tänu, härra juhataja. rahvamõrv ja inimsusevastased eh, kuriteod ja sõjakuriteod, need, eh, nende taga olevad inimesed tuleb tuua kohtu ette, need kurjategijad tuleb võtta vastutusele, kuid oluline on kindlasti ka ennetav poliitika ja kindlasti peame olema teistele eeskujuks meie oma piirkonnas. üsna tihti keskendume me ainult minevikule selle valdkonna puhul ja ma tahaksin äh, viidata Saksamaa äh, tegevusele, et Saksamaa hoidub äh, Kreekale sõjakahjusid hüvitamast Pariisis äh, äh, saavutatud rahukokkuleppe alusel peaks Saksamaa välja maksma reparatsioonid, aga nad hoiduvad sellest. tuleb hüvitada natsikuritegudega äh, kaasa toodud kahjud ja Saksamaa peab oma võlad Kreeka ees ära tasuma, ei ole mitte mingisugust või muud võimalust. suur tänu! Äh, proua, härra Lopes, palun järgmisena. suur tänu, härra juhataja. meie oleme pühendunud karistamatuse vastasele võitlusele, olgu tegemist sõjakuritegudega, agressioonikuritegudega, inimsusevastasusega, aga ei tohi olla küüniline ja silmakirjalik. see raport aga just seda on, ta on silmakirjalik Äh, siin äh, lahatakse riike süüdlasteks ja süütuteks vastavalt geopoliitilisele strateegiale. selles raportis äh, sellised riigid nagu USA, Saudi Araabia, Iisrael ja Euroopa Liit on jäänud täiesti mainimata ja selles ei ole midagi üllatavat. tegelikult on nemad aastaid, aastakümneid isegi Euroopas tohutuid kuritegusid sooritanud vaeste inimeste vastu Äh, rahvaste suveräänsust, selline tegutsus õõnestab, me näeme, et äh, pestakse ajalugu, äh, unustatakse näiteks ära Serbia, Bosnia pommitamine liitlaste poolt. suur tänu, härra Lopes, suur tänu, et pidasite kinni ka kõneajast. tegemist on vaba mikrofoniga, härra Preda, ja seega sinist kaarti tõsta ei saa. järgmisena saab sõna proua Lohpiiler suur tänu, härra juhataja. tervest maailmast jõuavad äh, meile regulaarselt pilte jubedustest inimeste vastu. Euroopa Liit peab ennetama selliseid jubedusi ja kurjategijate tooma vastutuse ette ja toetades muuhulgas rahvusvahelist kriminaalkohust. iga liikmesriik peab äh, Äh, sa, äh, iga liikmesriigist pärit sõjakurjategijate osas peab olema olema võimalikud kohtumõistmised, kõigepealt tuleb mõelda, kust need sõjakurjategijad alguse saavad. hiljuti rääkisime Jeemenist, aga me peame rääkima ka sellest, kes selle eest vastutab. kahjuks äh, ei olnud enamust parlamendis selleks, et Saudi Araabia koalitsioon võtta vaatluse alla. Euroopa Parlament Eh, kordab oma nõudmist teile, kõrge esindaja, et igal aastal antakse ülevaade sellele, kuidas on eh, rahva, kuidas on eh, rahvaste õigusi rikutud ja kes selle taga on. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Epideteios. suur tänu, härra juhataja oleme jõudnud kahekümne esimesse sajandisse ja võiks arvata, et äh, sõjakuriteod on kadunud, aga öö, äh, sugugi mitte. inimsuse vastaseid kuritegusid sooritatakse ikka ja jälle. piinamine ja teised taolised äh, jubedused. inimeste kohtlemise meetodid, vägistamised, tapmised äh, religioossetel või eetilistel, etnilistel põhjustel ja täna siis võitleme uute süsteemidega või organisatsioonidega, näiteks nagu Boko Haram, keda riigid mitte kuidagi kontrollida ei saa. meil on vaja äh, strateegiat, äh, mis viiks ka selleni, et taolisi äh, rikkumisi, kuritegusid, vabandust, ennetatakse ja kui nad siiski juhtuvad, peavad vastutavad äh, olema ka kohtu ees. aga selleks on vaja ühtseid meetmeid. suur tänu. proua Šoidrova järgmisena, palun. suur tänu härra juhataja, mina tahaksin omalt poolt tänada kolleeg Predat esitatud raporti eest. lubage ka minul omalt poolt teha mõned märkused. nädalavahetusel lükkas Süüria Vabariik tagasi keemiarelvade vastase võitluse organisatsiooni lisaks sellele Süüri, sai kaheksakümmend kaheksa inimest pealinnas kliimarünnakus äh, hulka, hukka Süüria välisministri kohaselt aga sellised, ähm, see ei vasta tõele ja samuti ütles Venemaa, et tegemist on manipuleeritud äh, uudistega. kuid äh, mina ütleksin, et sellist neutraalset aruannet ei saa Venemaa kuidagi hukka mõista ega sellele vetot esitada sariini kasutamine on äh, tõestatud ka kohtute poolt äh, etnilised ja usulised kogukonnad äh, on äh, selliste kuritegudega iga päev silmitsi ja me ei saa vaikida. suur tänu, härra Sogor, palun. kahjuks on sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod tegelikkus ka tänapäeval igal, igal pool maailmas. ja äh, ÜRO peab oma tegevustega jätkama, rahu, püsiv rahu on kõikide eesmärgiks Euroopas, aga tänased eurooplased elavad turvalises ühiskonnas, nad ei või endale ette kujutadagi, mida sõjajubedused tegelikult tähendavad. ja loomulikult on õigustatud eeldada Euroopa Liidust, et süüdlased, selliste kuritegude taga olevad inimesed toodaks kohtu ette, mõistetaks hukka ja süüdi et ennetada selliseid kuritegusid, aga ajalugu on näidanud, et ilma sõjalise jõuta ei ole võimalik sõjakuritegusid ennetada või ära hoida. võib jah, võib-olla eh, heidutada mõningaid üksikuid, aga, aga mitte midagi enamat. kui Euroopa Liit tahab tõesti sõjakuritegusid eh, vältida, siis tuleb selleks anda Euroopa Liidule ka vahendid, muidu kannatab selle, kannab selle eest vastutust ainult NATO suur tänu. härra Boltšak saab järgmisena sõna, palun. ja siis saab kõrge esindaja sõna. suur tänu, härra juhataja. ka mina olen muidugi veendunud selles, et sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod sealhulgas ka rahvamõrv, peaksid olema meil arutelul parlamendis laiema debati käigus. ja mul on väga kahju, et seda arutelu ei toimunud. aga mul on väga hea meel härra Preda raporti eest selle üle, sellepärast et ta rõhutab siin olulist asja koostööd, kuid on üks juriidiline punkt, millele ma hea meelega viitaksin nimelt äh, neid sõjakuritegusid ei tohiks maailm kunagi unustada ja see peaks olema ka kuidagi seadusega garanteeritud. peab tagama selle, et neid sõjakuritegusid, et nende eest ei pääseta äh, kohtute eest ja et äh, ei aegu need kuriteod. Nen-, sellistel inimestel, kes neil, selliseid asju korda saadavad, nendel ei peaks olema mitte mingisugust turvatunnet, nad peavad teadma, et isegi kui nad täna pääsevad kohtu eest, siis tulevikus nad kindlasti ei pääse. suur tänu, sellega on vaba mikrofoni osa läbi ja annaksin sõna proua Mogherinile, komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale välisküsimustes. suur tänu, härra juhataja, lubage mul kõigepealt tänada kolleegi Kristjanit tehtud töö eest selle raporti kallal ja härra juhataja, ütleksin ka omalt poolt, et ma olen juba ära harjunud selle täiskogu hiliste istungitega, aga siiski ei ole päris normaalne, et ähm, see täiskogu on viibima täna jäänud juba kaks tundi, homme olen ka kindlasti korralikult kohal, aga ma arvan, et võiks juhtida neid asju ikkagi natukene tõhusamalt et ei tekiks selliseid hilinemisi. meie inimsuse vastaste ja inimõiguste rikkumiste alane töö ei ole mitte ainult huvitav teema meie jaoks, vaid ka oluline. Ehm, inimesuse vastased kuriteod võivad tekitada uued sõjad, pagulaste kriisid ja konfliktiolukorras on sõjakuriteod eh, sõjajärgses lepitustöös eh, takistavaks isikuks ja te-, aspektiks ja raskendavad meie tööd. Nad lõhuvad ühiskondade Ähm, mustreid äh, haav, tekitavad haavu, mille paranemiseks läheb aastakümneid ja tohutut tööd. meil on kohustus kaitsta ja jubedusi väldida, see on osa meie lähenemisest kõikide Euroopa Liidu poliitikate puhul. ma olen teie raporti rõhuasetusega nõus, et see rõhuasetus asub ennetam-, lasub ennetamisel ja me oleme Euroopa välisteenistuses käivitanud varase hoiatuse süsteemi. meie sõjalised ja tsiviilmissioonid mängivad selles osas väga olulist rolli, sest kui me tahame inimõiguste rikkumisi vältida, siis me peame koostööd tegema ka julgeolekuaksust, üksustega partnerriikides, äh, suurendama nende suutlikkust, äh, samas kinni pidades inimõigustest. mul on väga hea meel, et teie raport ei unusta ühte tähtsat elementi, mille kallal me tegeleme, nimelt seksuaalne ja soopõhine vägivald. eelmisel aastal ainuüksi äh, andsime me abi sellise vägivalla ärahoidmiseks pea et kolme miljoni poisi, tüdruku ja naise äh, toetamiseks. ja vähemalt äh, seitsesada tuhat süürlast on saanud äh, toetust riigi sees ja väljaspool, aga ennetamine ja me teame, et selles osas me teame, et sõjakuriteod ja inimvastuse kuriteod on tänane reaalsus ja me peame nende tagajärgedega tegelema õiglus on siin ainus kestlik lahendus, sellepärast et karistamatus tekitab uut viha, see viib kättemaksuhimule ja äh, ebaõiglusele ja meie peame õigluse tagama selleks, et rahu jääks püsima. selleks on vaja erinevate elementide koostoime. Äh, õigussüsteem, institutsionaalne reform ja ma räägiksin mõnest juhtumist, äh, mille puhul me praegu siis oleme seadnud eesmärgiks õigluse jalule seadmise. Süürias on meil sõltumatu süsteem käivitatud Liit, mis peaks äh, siis olema rakendatud nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Liit on kuni äh, poolteist miljonit eurot eraldanud selle programmi jaoks, ma tean, et liikmesriigid on andnud oma osa, ma jään nendele lootma, nagu ju loodan ka teie toetusele, et äh, liikmesriikide panus oleks veelgi suurem, Iraak Daeshi käest vabastatakse järjest rohkem uusi piirkondi ja siin on kindlasti oluline sõjakuritegude registreerimine, Iraagi ja Kurdistani omavalitsusi me täname selle eest, et nad on võtnud endale kohustuse Iraagi eh, jõudude poolt läbi viidud kuritegude uurimise. Eh, ja siis edasi, me toetame Aafrika Liidu resolutsiooni, mis Genfis eelmise kuu aega tagasi esitati, rahvusvaheline uurimispiirkond, uurimistöö käimelükkamine Kongo Demokraatlikus Vabariigis. ma hindan kõrgelt seda, et te tunnustate meie tegevust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu toetamisel. see on osa meie strateegiast, lahutamatu osa. kahe tuhande esimesest aastast oleme kolmkümmend seitse miljonit eurot andnud otsetoetusena Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule. eelmisel laupäeval tähistasime vi-, Rooma statuudi rakendumise viieteistkümnenda, jõustumise viieteistkümnendat aastapäeva ja kogu selle aja jooksul oleme me võidelnud selle eest, et kõik riigid toetaksid Rooma statuuti. eelmisel aastal, teil on võib-olla meeles, olime me silmitsi kriisiga pärast seda, kui Kambja, Lõuna-Aafrika ja Burandi teatasid, äh, et nad loobuvad äh, ja tänaseks on kaks riiki otsustanud oma äh, keeldumise allkirja tagasi võtta, see on oluline samm, oluline samm tänu meile ka diplomaatilisele tööle, kuid me teame, et see töö ei ole kindlasti veel lõpule viidud, me tegeleme praegu sellega, et kuidas võidelda rohkem sel-, kuidas võidelda selle eest konkreetsemalt, et kõik allkirjastaksid Rooma dokumenti. üldiselt on praegu käes rasked ajad rahvusvahelisele üldsusele, ÜRO süsteemile, Euroopa Liidule ja, ja, ja muude süsteemide jaoks, sest et rünnakuid on palju. kuid ma rõhutaksin, et ei ole mingisuguseid kõhkluseid selles, et Euroopa Liit toetab multilateraalset ülemaailmset haldusstruktuuri, mille aluseks on õigusriik, inimõigused ja tugevad rahvusvahelised institutsioonid. Euroopa, Euroopa Liit on jätkuvalt tugev ja suur partner ÜRO-le ja kõigile neile, kes arvavad, et vägivallale tuleb astuda vastu õigluse ja lepitusega ja meie töö koos parlamendiga kindlasti jätkub selles suunas, aitäh! aitäh, kõrge esindaja! ma väga vabandan selle kahetunnise viivituse pärast esimene pooltund kulus täna Simon Veili mälestamisele ja siis muidugi oli see meie poolne süü, et äh, teemad, teemade arutamine liialt pikale veniks, kuid äh, nüüd äh, oleme püüdnud vaba mikrofoni vooruga seda aega